sallinud äh, härra Timeki, äh, Mattiusi, äh, Jameti, Ratke ja Bulloki pädevusi ning tegi teinud ettepaneku nende mandaadid kinnitada alates kahekümne neljandast kuni kahekümne üheksanda juunini, kahekümne esimesest kahekümne neljanda juulini ning esimesest augustist kaks tuhat seitseteist. kas on vastuväiteid? siis on mandaadid kinnitatud. sain fraktsioonilt kuue